ja nüüd raamprogrammi Horisont kaks tuhat kakskümmend osalemise levitamise eeskirjad sada kolmkümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud. ülejäänud muudatusettepanekud langevad seega ära ning me läheme komisjoni muudetud ettepaneku hääletuse poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud. ja veel sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, õigusloomulise ettepaneku hääletus, elektrooniline hääletus, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolleeg Mattias, ja nüüd proua Mattias, raport Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi strateegiline innovatsioonikava, plokk kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, plokk kaks langeb ära. seega siis komisjoni ettepanek muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ning õigusloobuline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud ning äh, nüüd äh, Philip Lamberts, Euroopa Innovatsiooni Tehnoloogia Instituudi esimene plokk kuuskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, plokk kaks langeb ära, komisjoni muudetud ettepanek poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, õigusloomne resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. Kreutzmanni raport ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, esimene plokk, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, plokk kaks langeb ära, komisjoni muudetud ettepanek poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, õigusloomne resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kes kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. Äh, De Grasse Cavallo raport, raamprogrammi Horisont kaks tuhat kakskümmend rakendamine, esimene plokk poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. plokk kaks langeb ära komisjoni muudetud ettepanek poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. õigusloomine resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. ja nüüd härra Huang Noki raport Euroopa statistika, esimene plokk, nelikümmend kolm, nimeline hääletus hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. plokk kaks. komisjonilt langeb ära ning komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. õigusloomne resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud haben alle abgestimmt? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. ja raportöör palus äh, lühidalt sõna, nii et palun, härra Huang Nok. suur aitäh, lugupeetud president parlament äh, kiitis heaks äärmiselt tugevad seisukohad selles küsimuses. me loodame, et nõukogu ka meie seisukohtadega arvestab ning et komisjon näitab üles konstruktiivset lähenemist, sellepärast et me loodame eh, teisele lugemisele minna niivõrd kiiresti kui võimalik, aitäh. suur aitäh, härra Huang Nok eh, ning nüüd järgmiseks Steinrucki raport Sotsiaalse muutuste innovatsiooniprogramm. esimene plokk, sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud teine plokk langeb ära. komisjoni muudetud ettepanek poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. õigusloomne resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. Juta Haagi raport Keskkonna ja kliimameetmete programm LIFE muudatus kaheksakümmend viis, esimene plokk poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. plokk kaks langeb ära ja ülejäänud muudatusettepanekud samuti langevad ära. kes toetab komisjoni muudetud ettepanekut, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. veel üks muudatusettepanek, äh, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. õigusloomne resolutsioon, nimeline hääletus hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. Stolojani raport, maksustamisalane tegevusprogramm, plokk üks, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. plokk number kaks langeb ära, komisjoni ettepanek muudetud kujul poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. õigusloomne resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? heaks kiidetud. Valdassaare raport alane tegevusprogramm ja jällegi esimene plokk, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, plokk kaks langeb ära. komisjoni muudetud ettepanekud poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. õigusloomne resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, Poolsi raport, kindlustus ja edasikindlustustegevus, Solventsus kaks nii kogu dokument, esimene muudatusettepanek, äh, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seejärel komisjoni ettepanek muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, õigusloomne resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. ning sellega jõuame Doha arengukava seisu resolutsiooni ettepaneku juurde. esmalt eh, resolutsiooni ettepanek eh, rohelistelt, kogu resolutsioon poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seejärel on meil resolutsiooni ettepanek EU-LNGL-ilt kogu resolutsioon, seega poolt, vastu, erapooletud, eh, tagasi lükatud. meil ei OI on terve rida muudatusettepanekuid Rahvusvahel Kaubanduskomisjonil kaheksas ning siin on ainult elektroonilised hääletused, hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, üheksa muudatus äh,, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud, kümme, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üksteist pool äh,, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud kaksteist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheks, ei, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. neliteist hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, viisteist. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viis. suuline muudatusettepanek on see. kas keegi soovib selles küsimuses sõna võtta? palun. suur aitäh, lugupeetud äh, president, selles küsimuses, kus Moreiraga raportööriks olles ma tahaksin sotsialistide äh, nimel kõrvaldada viite mittetariifsetele tollibarjääridele, sellepärast et siin ei ole see õigel kohal ja jätaksime alles keskosa, ehk siis oleme rahul läbirääkimistega kokkuleppe üle ning see võimaldab suurendada nende toodete arvu, mis on kaetud ning rakend-, reguleerimisalasse jäävate toodete arvu suur aitäh, kas on vastuväited? ei ole. niisiis, muudatus läheb hääletuse poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud. kolm poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud. neli. kontrollime kolmandat. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud heaks kiidetud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kuus pool äh,, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitse, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud resolutsiooni ettepanek, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. ja nüüd läheme edasi resolutsiooni ettepanekude tegevuskava ettevõtlus kaks tuhat kakskümmend, ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas, siin on terve rida muudatusettepanekuid, mida tuleb osade kaupa hääletada. üheksas originaaltekst, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viieteistkümnes lõige poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seitseteist originaaltekst seitsmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neljas poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viies poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuues poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsmes poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksateistkümnenda lõige, originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, lõige kakskümmend neli, originaaltekst kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse originaaltekst ja kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolma, neljas lõige, neljas osa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. neljas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige nelikümmend kolm, originaaltekst, kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, e-, erapooletud, heaks kiidetud. teine poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmas poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. resolutsiooni ettepanek poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. ja läheme edasi COPA raporti juurde. ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika rakendamine. seitsmes lõige, originaaltekst. kahes osas, esimene osa puu-, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. teine osa, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. üheksas lõige, esimene muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kakskümmend kaks kahes osas, nimeline hääletus iga kord, esimene osa hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. teine osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kakskümmend neli, neljas osas, ei äh, vabandab president, teine muudatusettepanek poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend neli, originaaltekst, neljas osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmas nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, neljas osa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud lõige kakskümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. muudatus kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on suletud. tagasi lükatud muudatus neli, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. hääletus on alanud. viies muudatusettepanek, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kuues poolt, vastu. alustame uuesti, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksas nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. resolutsiooni ettepanek, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud ja nüüd läheme edasi Kaaleri raporti juurde. Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline tööstuslik baas, neljas lõige, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. lõige viis, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. seitsmes lõige, originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. lõige üheks, originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. lõige üksteist kahes osas, mõlemad nimelised hääletused, esimene osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud teine osa, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. lõige seitseteist, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. lõige kakskümmend kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud lõige kakskümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. lõige kakskümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud heaks kiidetud, kakskümmend seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. lõige kakskümmend üheksa, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud lõige kolmkümmend üks kahes osas. esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud heaks kiidetud kolmkümmend kolm, nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud teine osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud lõige kolmkümmend neli kahes osas, mõlemad nimelised hääletused, hääletused, hääletus on alanud esimeses osas. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud teine osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolmkümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, lõige kolmkümmend seitse, kahes osas mõlemad nimelised hääletused, esimene osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, teine osa, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. lõige nelikümmend kahes osas nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. teine osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. lõige nelikümmend neli kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. nelikümmend neli teine osa, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? heaks kiidetud nelikümmend kuus kahes osas, esimene osa äh,, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud teine osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud heaks kiidetud. nelikümmend seitse, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. nelikümmend kaheksa kahes osas, nimeline, mõlemad osad äh, nimelised hääletused, esimene osa, hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas te olete kõik hääletanud? hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. lõige nelikümmend üheksa, originaaltekst, hääletus on alanud, nimeline hääletus. kas te olete nüüd kõik hääletanud? hääletus on lõppenud, heaks kiidetud lõige viiskümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, lõige viiskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas olete kõik hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud ning viiskümmend kolm, kolm, kolmes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd lõplik hääletus kogu resolutsiooni kohta, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas te olete kõik hääletanud? hääletus on lõppenud heaks kiidetud ja nüüd läheme viimase hääletuse juurde. resolutsiooni ettepanek Majandus- ja Rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine. kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kontrollime elektrooniliselt, palun. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes kuues muudatusettepanek on vastu võetud. muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes poolt? kontrollime number kolme, hääletage elektrooniliselt, palun. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tõesti tagasi lükatud. number neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud. number seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek või lõige kuus, esialgne tekst, vabandust, see ei ole praegu hääletusel number seitse, lõige seitse, kes on poolt? kas kõik hääletasid? elektrooniline hääletus lõppes, see on tagasi lükatud. kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus. palun hääletage. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, nimeline hääletus. palun hääletage. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. tagasi lükatud lõige üheksateist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. lõige üheksateist, palun hääletage. hääletus lõppes, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, nimeline hääletus, palun hääletage. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige kakskümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks, nimeline hääletus, palun. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. vastu võetud. kakskümmend neli, originaaltekst, nimeline hääletus, palun kas kõik hääletasid, hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. originaaltekst langeb ära, lõige kakskümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek viis, palun hääletage. hääletus lõppes. originaaltekst langeb ära, muudatusettepanek üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. originaaltekst jääb ära ja nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna nimeline hääletus, palun. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see on vastu võetud. õnnitlused kõigile raportööridele. ja kes lahkuvad, nendele head kodutööd, muidu jätku leivale. härra president me eh, arvame, et eh, täiskogu peab andma mandaadi läbirääkijatele selleks, et eh, järgmisele voorule minna, see puudutab Rahandus- ja Majandusliitu ning seal peab kindlalt olema sotsiaalmõõde arutelul. suur aitäh, kolleeg Peres! ma püüdsin häältega ühele panu, ühele poole saada nii kiiresti kui võimalik ja nüüd me peame jätkama oma tööd häälte selgitustega, seega need, kes lahkuvad saalist, palun tehke seda vaikselt. Madureli raportöör äh,, raport äh, ja Lainen, palun